õigusloome raames ja istungi protokollis jagatakse, äh, tuuakse ära nende õigusaktide nimed. tänase päeva kohta, päeva, päevakorra kohta mul muudatusettepanekuid ei ole, mis puudutab teisipäeva, siis me pidime hommikul rääkima sellest ehk hääletama selle üle, kas härra Igor Šoltes nimetatakse Malta poolt kontrollikoja liikmeks, aga kandidaadi kuulamine tuli edasi lükata ja seetõttu me pikendame kahekuulist tähtaega vastavalt kodukorra reeglile äh, sada kakskümmend üks. kuue fraktsioon ja sotsiaaldemokraadid äh, samuti, aga kuue fraktsioon esimesena on äh, nõudnud äh, nõukogu seisukohta seoses äh, põhiõiguste kaitsega Poolas ja seoses Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ja selle uue päevakorrapunkti lisamise toetuseks soovib rääkida saadik Spinelli, palun. La conferenza dei presidenti chiedo in nome del mio gruppo di jah, esimeste konverentsi otsusega seoses tahaksin äh, öelda, et me tahame teisipäeval õigusriigi olukorda Poolas käsitleda. vahepeal on tulnud komisjonilt raport, kus ta väljendab õigusriigi alaseid probleeme praegu Poolas. Äh, konstitutsioonikohus on paralüseeritud, uued õigusaktid äh, lähevad parlamendis läbi ja äh, interneti järelevalve toimub äh, abordialased äh, õigusaktid, me tahame teada, kas kõik see on vastavuses Euroopa Liidu õigusega. tähtis on, et Euroopa Parlament mõistaks, et Brexiti referendumi valguses peab Euroopa Liit veelgi tugevamini kaitsma õigusriigi põhimõtteid piiride sees ja valimisõigus, õigusriik tuleb, äh, vajavad kaitset, samuti la, võimude e-, lahususe põhimõte. me ei taha sekkuda ühe riigi siseasjadesse, äh, aga me tahame, et kõik peaksid kinni ühistest väärtustest, mis on kirjas Euroopa Liidu aluslepingutes, eriti artiklites kaks ja kuus kui Poola valitsus või mõni teine valitsus tulevikus ja ma pean siin silmas Ungarit või võib-olla ka äh, võimalik, et Austriat pärast äh, presidendivalimisi, kui äh, rikutakse neid põhimõtteid, siis tuleb pöörduda Euroopa Kohtusse. saadik Guerrero, palun. suur tänu president, selle aasta alguses, üheksateistkümnendal jaanuaril täpsemalt, oli meil arutelu siin kojas olukorra üle Poolas ja kohal oli ka Poola peaminister. suur enamus Euroopa Parlamendist väljendas muret äh, seoses nende muudatustega, mis on tehtud põhiseaduslikus korras Poolas. ja paljud leidsid, et see rikub põhiõigusi, põhivabadusi Euroopa Liidus ja me palusime, et Euroopa Komisjon hakkaks pidama dialoogi Poola valitsusega, et kokku leppida Poola valitsusega ja hea seista selle eest, et meie normidest kinni peetaks. möödunud kuul võttis komisjon vastu arvamuse, kus ta väljendas oma muret. terve rida lahendamata küsimusi puudutab kohtunike ametisse nimetamist Äh, põhiseaduse kohtus ja need probleemid on lahendamata, samuti on probleeme äh, ka äh, põhiseaduse kohtu volitustega ja teisedki probleemid on lahendamata, millest meie rääkisime ja see on meie arvates piisavaks põhjuseks, et nüüd kuus kuud hiljem hinnata olukorda ja paluda, et komisjon esitaks aruande eh, selle kohta, milline on olukord praegu. ja Kodanikuõiguste komisjonis eh, me arutasime resolutsiooni eelnõud, seda toetasid terve rida fraktsioone, sealhulgas ka need, eh, kes ei tahtnud esimeste konverentsil neid küsimusi päevakorda võtta, nii et minu Äh, fraktsiooni seisukoht on, et teisipäevast tuleks neid küsimusi käsitleda. härra Tšernetski äh, soovib kõneleda selle ettepaneku vastu. suur tänu, austatud president, parlamendisaadikud. Äh, ma olen üsna üllatunud selle soovi ja põhjenduse eest. eelmisel nädalal esimeste konverents ütles, et sel teemal debatti ei toimu. Äh, kõik olid esindatud esimeste konverentsil, tahan toonitada. Poolas ei toimu praegu mitte midagi, äh, mis nõuaks jälle uut debatti Poola olukorra üle Euroopa Parlamendis. meil on toimunud siin debatt poolteist kuud tagasi äh, ja seega ma arvan, et niisugune nõudmine mida võib pidada isegi äh, äh, riigi äh, siseasjadesse sekkumiseks, võib olla või, või võib anda soovitule vastupidise tulemuse. Euroopa Komisjoni asepresident Timmermans ütles, et Poola peab ise oma probleemid lahendama Poola äh, ametivõimud ja Euroopa Liidu institutsioonid on pidevas kontaktis ja nüüd teha ettepanek pärast Brexitit selline arutelu korraldada ja te ise nimetasite ka Brexitit, siis seda äh, võib küll vaadelda kui äh, midagi, mis on Euroopa Parlamendi soov sekkuda ühe liikmesriigi siseasjadesse. ma tahaksin paluda teid, et te ei toetaks sellist nõudmist ja ei avaldaks niimoodi survet ühele liikmesriigile. härra Verhofstadt, protseduuriline küsimus. ma tahan teha ettepaneku. ma arvan, et et jah, lihtne on öelda, et Brexit oli, me ei saa nüüd Poolast rääkida, see tähendab, me võime üldse koju minna, sest me ei saa millestki enam rääkida. on vaja rääkida Poolast, aga seda õigel ajahetkel. komisjonis menetlus käib, nad on praegu selle keskpaigas ja minu ettepanek on ja ma ütleks seda oma sotsiaaldemokraatidest, rohelistest ja kuuest kolleegidele, et paneme selle septembrikuus päevakorda, siis on komisjon oma töö lõpule viinud. jah, meil on juba öö, ka resolutsiooni soov suurte fraktsioonidelt ja otsustame praegu ära, et paneme selle septembrikuus päevakorda, ärgem kiirustagem. ja samas meie häält kuuldakse ka Poolas härra verhofstadt see on ettepanek mis läheb veelgi kaugemale ja kodukorra seisukohast ei ole see asi nüüd lihtne sellepärast et septembri täiskogu päevakorra paneb ju paika esimeste konverents et äh, ühesõnaga, me peame teie ettepaneku nüüd sõnastama selliselt, et täiskogu esitab esimeste konverentsile ettepaneku võtta see punkt äh, septembri äh, täiskogu päevakorra. küsin nüüd äh, antud ettepaneku esitajatelt, kas te olete nõus härra Verhofstadti ettepanekuga või äh, Äh, proua Spinelli, te nõuate, et me peaksime hääletama kõigepealt teie ettepaneku üle. härra Verhofstadti ettepanek on hea kompromiss, aga ma pean kõigepealt teilt äh, siiski nõusolekut küsima. hääletame nüüd meie ettepaneku üle. hästi. jah, kõigepealt äh, hääletame proua Spinelli ettepanekut, mis esitati täiesti õigeaegselt, mul ei ole mitte mingisugust muud valikut, kui panna kõigepealt äh, proua Spinelli ettepanek hääletusele. proua Harms, ja palun. Äh, äh, ma olen arvamusel, et me oleme suhteliselt keerulise hääletusega nüüd silmitsi. ma käisin Poolas kohtusin erinevate osapooltega, konservatiividega, progressiivse suuna esindajatega, üliõpilastega, professoritega ja minu mulje nendest kohtumistest on see, et loomulikult nad jälgivad, mida me siin Euroopa Parlamendis teeme, aga Euroopa-meelsetele ei tule kuidagi äh, kasuks see, kui Euroopa Parlament äh, kakleb siin äh, sel teemal, millal me midagi hääletame. me peaksime toetama demokraatlikku Euroopa-meelset liikumist Poolas. Nad tõesti võitlevad Euroopa vabaduse ja põhiväärtuste nimel praegu, nad on neid nii-öelda uuesti saavutamas ja me peaksime siin äh, kojas äh, neid äh, täielikult toetama, ma tean, et teid see ei veenda, aga vaatan siin härra Weberi ja tema fraktsiooni poole ja kui me suudaksime kokku leppida septembris, siis see oleks kõige parem nii meile kui ka Poola Euroopa meelsetele. härra Weber, palun. president, austatud kolleegid viimastel äh, nädalatel äh, oleme me olnud äh, tugevalt faktipõhisel asjalikul seisukohal seoses kogu selle Poola teemaga ja me peaksime sama liini ka jätkama. Euroopa Komisjon peaks kõigepealt tegema oma töö ära ja siis äh, me saame septembris arutada seda teemat ja niimoodi me teeksime äh, suurema teene Poola Euroopa-meelsetele, nii et äh, meie fraktsioon ka toetab äh, Kiiber Hofstadti ettepanekut. niisiis, ma küsisin proua Spinellilt hääletamise kohta, aga ta nõuab, et toimuks kõigepealt hääletus tema ettepanekule, nimeline hääletus nii et kõigepealt äh, hääletame kuue fraktsiooni ettepanekut, äh, nagu ma eelnevalt äh, ette lugesin, panna see päevakorrapunkt päevakorda, nii et meil on nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. edasi siis on härra Verhofstadti ettepanek, kes äh, soovitab panna esimeste konverentsi selle punkti septembri täiskogu päevakorda, kes on poolt, vastu, erapooletud, niisiis äh, vastu võetud see on selgelt vastu võetud, see oli absoluutselt selge. no palun väga, kui midagi muud ei ole teil teha, siis äh, kontrollime elektrooniliselt üle, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja tõesti väga napilt niisiis, nüüd edasi, kolmapäev, sotsiaaldemokraatide fraktsioon on teinud ettepaneku, et komisjoni asepresident, välispoliitika kõrge esindaja räägiks äh, uutest algatustest, mis on seotud Lähis-Ida rahuprotsessiga. härra Guerrero Salom äh, soovib kõneleda selle ettepaneku poolt. suur aitäh. tõesti, suur tänu teile, president. minu fraktsioon arvab, et Lähis-Ida rahuprotsessis on toimunud teatud arengud kõigepealt on tehtud Prantsusmaa poolt ettepanek, seejärel anti välja kvarteti aruanne ja minu arvates tähendab see seda, et nüüd peaks küll ähm, meie välispoliitika kõrge esindaja hindama olukorda ning andma meile ülevaate viimastest arengutest eelmisel parlamendiistungil esinesid Euroopa Parlamendis nii Iisraeli kui Palestiina kõrged esindajad ja ma arvan, et nüüd oleks vaja arutada seda. härra Skiliotis, samuti ettepaneku poolt. suur aitäh, tõesti. mina arvan, et Lähis-Ida arengud on tõesti kriitilisse faasi jõudnud. Iisraeli president ja äh, Palestiina omavalitsuse liider külastasid Euroopa Parlamenti, nüüd äh, peaks korraldama arutelu äh, ja mõtlema selle üle, mis on Euroopa Parlamendi seisukoht. kui rahuprotsess edasi ei arene, Palestiina okupatsiooni ei lõpetata, äh, rahumeelselt koos eksisteerivat kahe riigi lahendust ei tule, siis me peame siiski olema kriitilised kuue NGL toetab sotsiaaldemokraatide ettepanekut. suur tänu, kas keegi soovib rääkida selle ettepaneku vastu, ei, siis hääletame, kes on ettepaneku poolt, palun andke käega märku. kes on vastu? erapooletud, selle peame üle kontrollima. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ettepanek on vastu võetud. ja kolmapäeva päevakorra me muudame ära vastavalt ja pärastlõunal tuleb siis teiseks päevakorrapunktiks uued algatused seoses rahuprotsessiga Kesk Lähis-Idas. ja rahvapartei fraktsioon algselt esitas ettepaneku asendada neljapäevases päevakorras Bahreini punkt terroristide rünnakuga Bangladeshis, aga see ettepanek võeti tagasi ja selle juurde jäädakse, nii et me ei pea seda uuesti hääletama ja me oleme käesolevaga päevakorra kinnitanud. nüüd esimene päevakorrapunkt on meil äh, proua Gardiini raport väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heite piirnormid ja kõigepealt saabki sõna proua